et äh, majanduskasvu ja investeeringute pakett. kõna saa-, sõna saab Euroopa Komisjoni president härra Juncker, palun. Mr President. härra president, kolleegid, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, ma rääkisin teiega siinsamas veidi rohkem kui kuu aega tagasi ning lubasin teile ambitsioonikat investeerimispaketti enne jõule, nüüd on jõulud jõudnud see aasta varem kohale ja ma äh, olen nüüd kohal, et täita oma lubadus. ja ma tutvustan paketti just nimelt Euroopa Parlamendis, sellepärast et just nimelt siin institutsioonis leiavad aset väga olulised sündmused. hetkel äh, on Euroopa lehte pööramas. aastaid oleme me võidelnud selleks, et taastada oma usaldusväärsus ning nüüd oleme me tulnud välja ambitsioonika, kuid siiski realistliku investeerimispaketiga Euroopa Liidu jaoks. Euroopa Liidul on vaja uut algust ning selle jaoks teebki nüüd komisjon täna esimese sammu. investeerimine Euroopasse tähendab hoopis rohkemat kui lihtsalt raha ja projekte, eelkõige puudutab see inimesi ning kõige rohkem just meie töötuid kodanikke, me peame saatma eurooplastele sõnumi, peame saatma sõnumi ka ülejäänud maailmale. Euroopa on tagasi. praegu ei ole hetk vaadata ajas tagasi, investeerimine tähendab vaatamist tulevikku. Loogu-, loomulikult ei tohi me aga kunagi unustada ohvreid, mida on inimesed toonud viimase kuue aasta jooksul. ja me peame endiselt töötama selle nimel, et eemaldada turutõkked, avada turud ning tuvastada see, mis meie majanduses ei tööta see kõik on vajalik, kuid sellest ei piisa, et majanduskasv oleks tagatud, meil on vaja struktuurireforme ning selleks, et kaasajastada ning säilitada oma sotsiaalset turumajandust, meil on vaja ka eelarvealast vastutustundlikkust selleks, et taastada usaldus ning jätkusuutlikkus meie riigi rahastamises. kuid nüüd on meil selle täiendamiseks vaja äh, stimuleerida ka investeeringuid. investeeringute äh, pakett just nimelt seda teha võimaldabki. esimest korda on tulnud Euroopa Komisjon tulnud välja paketiga, mis hõlmab kõiki kolme aspekti. tegemist on ühe selge sõnumiga tervikuna Euroopa Liit on atraktiivne ning töökohti pakkuv koht nii meie tulevastele põlvedele kui inimestele ka üle terve maailma. meil on vaja täita investeeringute lünk ja kui me räägime investoritega, siis on kõik nõus, et Euroopa Liit on investeerimiseks atraktiivne, kuid kui ma vaatan arvandmeid, siis näitavad need hoopis midagi muud investeeringute tase Euroopa Liidus see on investeeringute tase kolmesaja seitsmeteistkümne miljardi võrra madalam kui enne kriisi, nii et Euroopa Liit on jäänud teistest maha, sellepärast et investe-, investorid ei usalda Euroopa Liitu. nimelt seisame me silmitsi suure paradoksiga hoolimata sellest, et äh, maailma rahaturgudel on väga palju rahavahendeid, rahalisi vahendeid, see ei ole olukorda mõjutanud, teiselt poolt aga meie avaliku sektori vahendid on viimseni ära kasutatud, äh, riigi võlg on kasvanud kuuekümnelt protsendilt üheksakümne protsendini SKT-st ja seda vaid mõne aastaga, avaliku sektori kulutused kujutavad juba praegu Äh, rohkem kui viiskümmend protsenti Euroopa Liidu SKT-st. meil on vaja targasti kasutada avaliku sektori vahendeid, meil on vaja stimuleerida investeeringuid. avaliku sektori vahendeid peaks saama kasutada äh, selle jaoks, et äh, rahastada meie koolisüsteemi ning tervishoiusüsteeme selle asemel, et teenindada meie laene. me peame jääma kindlaks äh, ühele eesmärgile, milleks on reaalmajandus. see ei ole siin ideoloogiline ega poliitiline küsimus. meil on aeg jõuda sotsiaalsele ja poliitilisele kokkuvõttele, äh, kokkuleppele ning ähm, töötada üheskoos Euroopa nimel. ja selleks on meil vaja nii-öelda uut raha aga mina usun, et tegelikult on meil vaja uut algust, uusi investeeringuid liikmesriikide eelarved on niikuinii juba viimse sendini ära kasutatud ja tegelikult suudab Euroopa Liidu majandus kasvada ilma äh, võlga suurendamata. meil ei ole õigust koormata võlgadega järeltulevaid põlvi me ei riku stabiilsuse kasvupaketist tulenevalt reegleid, tegemist on siin usalduse küsimusega. kui liikmesriigid aga otsustavad rahaliselt paketti panustada, siis see ei muuda midagi stabiilsuse kasvupakti osas. meil on vaja kasutada avaliku sektori vahendeid selleks, et kasutada seda erasektori kapitali suurendamiseks. nii on meil võimalik saavutada lisainvesteeringud, mis muul moel jääksid tegemata ja vaid nii saame me luua töökohti. me peame süvitsi analüüsima projekte. Need peavad olema projektid, mis on seotud konkreetse reaalmajandusega ja mitte poliitiliste küsimustega raha, millest me täna räägime, tuleb lisaks sellele, mis juba olemas on, nii et see tuleb lisaks kuuesaja kolmekümnele miljardile, mis peagi vabaneb regionaalsel ja kohalikul tasemel investeerimisfondidest, see on lisaks sellele, mida Euroopa Investeerimispank on juba siiamaani suutnud ära teha kapitali kasv kümne miljardi võrra Euroopa Investeerimispangas tähendas seda, et sada kaheksakümmend lisamiljardit liikus reaalmajandusse. meie paketi vahendid tulevad ka lisaks juba olemasolevatele programmidele, mis, mille kaudu investeeritakse innovatsiooni, infrastruktuuri ning samuti VKE-desse ja mis vast kõige olulisem, see tuleb lisaks sellele, mida suudavad teha liikmesriigid iseenda jaoks ära teha. ka liikmesriigid ju toetavad positiivsemat investeerimiskeskkonda struktuurireformide ning parema avaliku raha kasutamise kaudu. kuidas ma näen seda, kuidas kasutatakse seda raha? mina näen oma nägemuses seda, kuidas ähm, väiksed lapsed äh, Thessalonikis jalutavad uude koolimajja ja neil on äh, kaenla all sülearvutid. ma näen Euroopa Liidu haiglaid, kus on uued tehnoloogilised vahendid, ma näen, kuidas Prantsuse autojuht saab äh, kiirtee ääres oma elektriautot laadida, selle asemel, et bensiinijaama sõita. meil on vaja tehnoloogilist arengut toetada Euroopa Liidus, meil on vaja suuremat energiatõhusust, vaja ühendada võrgus, võrgud ning ähm, turud ning ühtlasi on meil vaja mitmekesistada oma energiavarustuse allikaid. transpordisektor äh, peab kaasajastama oma infrastruktuuri, lahendada ummikute probleem ning parandada ühendusi ning ühtlasi on meil vaja äh, paremaid veekäitlemissüsteeme ühtlasi on meil vaja kiiremat lairibaühendust ning ka nutikamaid andmesalvestusseadmeid. tihtipeale investeeritakse Euroopa Liidus vähem sellistesse asjadesse kui meie konkurentide juures, aga tegelikult just nimelt seda sotsiaalne turumajandus ju peakski tähendama. meie ees seisab praeguse põlvkonna kõige suurem väljakutse. kuidas see nüüd kõik tööle hakkab? meil ei ole mingisugust rahatrükimasinat, meil on vaja leida see raha ning panna see enda jaoks tööle ja praegu me loomegi uue struktuuri selleks, et see võimalikuks osutuks, me peame suurendada, suurendama riskitaluvust ja selleks, et leida need lisavahendid. me tugineme kolmel peamisel sambal, esiteks jo-, loome uue Euroopa Liidu fondi strateegilisteks investeeringuteks, sealt, seal saab kasutada nii Euroopa Investeerimispanga kui ka Euroopa Liidu eelarve vahendeid, nii on meil võimalik järgmise kolme aasta jooksul kasutada kolmsada viisteist miljardit eurot kuid mõned siiski väidavad, et sellest ei piisa. ma tahaksin teile meelde tuletada, et tegemist on kõige suuremate jõupingutustega mobiliseerida rahalisi vahendeid lisainvesteeringuteks viim-, üsna pikkade aastate jooksul, ma tean, et mõned teist muretsevad seda, kuidas see mõjutab näiteks ähm, teadusuuringutele ning infrastruktuuriprojektidele minevat Äh, raha. Connecting Europe ning Euroopa kaks tuhat kakskümmend projektidest ei ole plaanis midagi ära võtta, kõik need summad, mis makstakse uude investeerimisfondi, äh, sellest igast eurost saab tagasi viisteist eurot, nii et me lihtsalt mitte ei võta kuskilt vahendeid ära, vaid me maksimeerime tulemusi kui Euroopa Liidu liikmesriigid panustavad fondi, siis kindlasti on tulemused veelgi positiivsemad. Äh, president, äh, lugupeetud äh, daamid ja härrad, meie teine komponent siin programmis on järgmine. me loome usutava äh, projektide voo koos tehnilise abi ja investeeringutega. majanduskasvu edendavad äh, projektid äh, peavad olema meie prioriteediks ja see ei ole äh, poliitikute töö projekte läbi viia, me peaksime olema siinkohal tagasihoidlikud. tegemist on ekspertide ülesandega, kellel on äh, piisavalt kogemust ja piisavalt oskusteavet, et seda teha väga oluline on, et äh, meil oleks eksperdid äh, nõustamas, kes äh, hindaksid projekte majanduse ja ühiskonna perspektiivist ja ütleksid, millist lisandväärtust see võib Euroopa Liidule tuua. meie programmi kolmas osa on ambitsioonikas plaan muuta Euroopa investoritele atraktiivsemaks. see on äh, olemuslikult tähtis meie jaoks, me soovime bürokraatiat vähendada ja kõrvaldada regulatiivseid pudelikaelu. me ei räägi ainult finantsidest siin, vaid eh, eelkõige me räägime sellest, et meil oleksid õiged raamtingimused reguleerival tasemel. Euroopa Investeeringute Pank Euroopa Investeerimispank on eh, teinud viimastel aastatel suurepärast tööd ja mul on väga hea meel, et EIB eh, e on oluline partner nendes äh, uutes äh, projektides. Euroopa investeerimispank, mis ei karda ähm, investeeringuid, on meie trump, ilma ei peeta, me ei saaks äh, seda paketti ellu viia ja ma tahaksin siinkohal tänada Euroopa Investeerimispanga presidenti suurepärase koostöö eest viimastel nädalatel ja kuudel. komisjon on olnud ametis viimased kolm nädalat ja me oleme nüüd äh, hetkel, kus me esitleme seda paketti, aga koos äh, panga presidendiga oleme me juba suvest saadik äh, sel teemal omavahel kontaktis olnud ja mul on väga hea meel, et ta saab presidendi loal ka siin täiskogul osaleda täna. Äh, daamid ja härrad, meil on veel mõned olulised sammud teha, mille kallale tuleb kohe asuda, me oleme praegu oma tegevuses alles alguses. seetõttu ma tahaksin pöörduda kõigi poole, kes äh, soovivad Euroopat juhtida tagasi tugeva majanduskasvu radadele. liikmesriigid peaksid liituma äh, selle fondiga, et selle tegutsemisvõimekust tugevdada. liikmesriikidel on ka kohustusi täita, et Euroopa Liidus investeeringuid elavdada. iga avalikust sektorist antud äh, euro sellesse fondi võib mobiliseerida viisteist eurot äh, erasektorist ja vastutasuks ma luban teile, et äh, eraldades kapitali sellesse äh, fondi, ei äh, loeta seda raha majanduskasvu ja muu paketi osaks. oluline on, et äh, liikmesriigid äh, arvestaksid oma eripäradega ja vastastikuste seostega kui Hispaanias majandus kasvab, siis see on kasulik ka Prantsusmaale, kui kasvab Lõuna-Euroopa majandus, siis see on kasulik ka Saksamaa liitvabariigile. tuleks ähm, tõdeda, et me oleme ühendus, kes jagab ähm, sama saatust ja me peame olema teineteisega solidaarsed. kui me räägime siin äh, sellest äh, kolmesajast miljardist, siis see ei ole ülempiir. kui äh, fond õnnestub ja selles ma olen kindel, et see tegevus õnnestub, siis me võime minna isegi kaugemale. nii Euroopa Parlamendis kui ka nõukogus äh, on äh, vaja sellele fondile tugevat toetust. meil on vaja Euroopas investeerimistahteliste konventsiooni, koalitsiooni härra president, daamid ja härrad. ma toetun muuhulgas ka parlamendi toetusele selleks, et kiita heaks vajalikud õigusaktid fondi ülesseadmiseks ja ma kutsun kõiki üles ka liikmesriikides tegema sama. järgmise aasta juunikuuks peaks fond juba tööle hakkama selleks, et see saaks tuua ka tulemusi Euroopa Parlament on selles töös olulise tähtsusega partner, taastamaks majanduskasv Euroopa Liidus. meie komisjonis kanname vastutust teie ees ning uute fondide vastutavad isikud samuti peavad teile regulaarselt aru andma. Euroopa Komisjoni asepresidendid ning ka Euroopa äh, Investeerimispanga esindajad ning annavad teile siis regulaarselt aru äh, kõigest sellest, mis fondi puudutab. tahaksin öelda ühe asja välja väga selgelt, meil on vaja poliitilist toetust, küll aga ei ole meil vaja investeerimiskava politiseerimist ega ka mingisuguseid liikmesriikide soovnimekirju. tegemist on tõelise proovikiviga meie usaldusväärsusele rahvusvaheliste finantsturgude ees ning jällegi ma loodan teie ning Euroopa Investeerimispanga professionaalsusele ning kogemustele. fond ei ole pank ning investeerimispakett ei ole koht, koht, kust saab lihtsalt raha välja võtta, see peab olema ka koht või pigem mehhanism, millest on abi nii võimuorganitele kui ka investoritele süsteem areneb aja jooksul edasi ning siin ei tohi juba ette ära määrata geograafilisi või sektoripõhiseid toetuste äh, suurust, see peab olema mehhanism, mis tagab vastutuse ja mehhanism, mis viib kõige suurema hulga investeeringutest nendesse riikidesse, mis on kriisi all kõige rohkem kannatanud kõike seda saab organiseerida vaid Euroopa Liidu tasandil. vähem kui kuu aega minu komisjoni ametisse astumisest näitame meie, et me oleme olnud oma ülesannete kõrgusel, me loodame, et teised teevad sama ning näitavad, et nad on valmis meiega seda mängu kaasa mängima. kui meie kava töötab ja seda ta kindlasti ka teeb, siis saab seda pikendada aastateks kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist ja kaks tuhat kakskümmend härra president. me räägime investeeringutest, mille eesmärgiks on optimeerida meie majanduspoliitikat, me keskendume pikaajalistele kavadele, projektidele, mis aitavad luua töökohti, ühtlasi ka VKE-dele, et stimuleerida tõeliselt reaalmajandust. daamid ja härrad, struktuurireformide ning äh, eelarve konsolideerimisele lisandub nüüd ka kaasaegne investeerimispakett, see mobiliseerib kõik erinevad tasandid, see on see kolmas äh, punkt, mis oli sellest trium perfectumist enne puudu. nii et meil on nüüd kolm sammast raha, projektid ning reeglid, mis loovad soodsa ettevõtluskeskkonda. miljonid Euroopa Liidu kodanikest on kaotanud igasuguse usu, aga me näitame neile, et jah, Euroopa Liit saab olla investeeringute allikaks, Euroopa Liit suudab jälle kasvada ning Euroopa Liidu sotsiaalne mudel jääb kestma. nüüd kui me oleme liikumas juba õigesse suunda, me enam tagasi ei pöördu, suur aitäh, härra president! suur tänu, härra Juncker ja järgmisena saab sõna Euroopa Investeerimispanga nimel härra Hoier suur tänu, härra president ja suur tänu au eest kõneleda täna siin parlamendis. programm, mida Euroopa Komisjon esitles, seda ma sooviksin äh, kommenteerida ja toetan seda äh, täiest äh, südamest. ma tahaksin, et me saaksime võtta vastu ka vastavad jõustamisotsused pangas järgnevatel nädalatel me loomulikult äh, soovime äh, majandus- ja rahandusministrite nõukogul äh, ka detsembrikuus selle teemaga edasi liikuda. me oleme pühendunud tuleme toime Euroopa investeerimislüngaga. me oleme uurinud Euroopa investeerimislünku ja me oleme jõudnud tõdemusele, et juba seitse aastat on äh, Euroopa Liit investeeringutes maas viisteist kuni kakskümmend protsenti, kui võrrelda seda kahe tuhande seitsmenda aasta tasemega. ja juba viisteist aastat jääme me innovatsiooni osas maha oma põhilistest konkurentidest ja need konkurendid on meil Euroopa Liidu välised, mitte sisesed ja kohati on need investeeringud meil ainult äh, üks koma viis protsenti SKT-st, meil tuleb asuda tegutsema. ma tegin äh, Ecofinile ettepaneku, et viidaks läbi uurimus, kas on tõsi see väide, et investeerimisvõimalusi ei ole? uurimus sai valmis paar päeva tagasi ja tuli välja, et äh, projektid on olemas, projekti ideed on olemas, äh, vahendid on olemas, aga tekib äh, küsimus, et miks neid investeerimislünku siis erasektori poolt ei täidelda, mis on investeeringute takistused, kas on liigsed riskid, kas on regulatiivsed probleemid, kas on seadusandlikud probleemid mul on väga hea meel kuulda, et komisjoni president asub nende teemadega tegelema ja loomulikult mängib siin rolli ka usaldusväärsus, mis on oluline investeerimisotsustele Euroopas ja väljaspool Euroopat. nii et äh, meil tuleb identifitseerida investeerimislüngad ja põhjused, miks neid lünku ei ole täidetud ja siis äh, leida vahendeid, mida kasutada võime vaadata tagasi viimase seitsme aasta kriisi ajaloole. alates kahekümne seitsmendast aastast on meie pank eraldanud viissada miljardit eurot investeeringuid eh, järgmise aasta lõpuks sada kaheksakümmend miljardit eh, eurot kapitaliinvesteeringuid. kaks tuhat eh, kaksteist, kui ma lubasin ülemkogule, et me teeme äh, kümnest äh, miljonist eurost äh, kaheksateist korda suurema summa, siis äh, ma ei olnud päris kindel selles, et see õnnestub, aga nüüd me oleme tõesti jõudnud nii kaugele ja kus me oleme siis praegusel hetkel? enne kriisi rahastati projekte otse avalikust sektorist, et katalüseerida erasektori toetust. nüüd on meil tegemist alainvesteeringuga äh, ja see õõnestab äh, konkurentsivõimet. likviidsus äh, ei ole nüüd enam probleemiks, äh, raha on olemas, aga meil on uued kapitali ja laenustandardid, osad riigid, kes on tulnud retsensioonist välja, on ääretult ettevaatlikud ja siin tuleb öelda, et äh, riigiti on olukord väga erinev, ka näiteks veikaide rahastamine riigiti on äh, väga mitmekesine. meil äh, tuleb analüüsida turgusid, meil tuleb investeerida ka kõrge riskiga projektidesse ja see on kindlasti just ka uue fondi eesmärk me pakume ECOFINile ja ülemkogule välja, et Euroopa Investeerimispank annaks viis miljardit eurot uueks algastuseks ja sellele tulevad juurde kuusteist äh, miljardit äh, eurot Euroopa Liidu eelarvest, kui äh, parlamendi nõukogu selle kinnitavad. me soovime toetada ka kapitalimahukaid ja riskantseid projekte kaks tuhat viisteist me tahame kasutada neid struktuure, mis on juba meil paigas ja teie peate võtma siinkohas vastu võtmetähtsusega otsuseid, sama peab tegema ka nõukogu, see võtab kõik aega ja enne kui uued äh, struktuurid on paigas, on Euroopa Investeerimispank valmis seda ajalist lünka täitma, nii et äh, me oleks tegutsemisvõimelised juba aastal kaks tuhat viisteist. uus äh, plaan ei äh, piira äh, ka Euroopa Investeerimispanga tegevust väljaspool Euroopa Liitu, kümme protsenti meie tegevusest äh, toimub väljaspool liidu piire, me toetame energia- ja kliimapoliitikaid ka teistes piirkondades, me oleme arvamusel, et välja pakutud algatus nüüd toob kaasa tugevama investeeringute laine Euroopa Liidus, aga tegemist ei ole mingi imeravimiga, me peame kindlasti tähelepanu pöörama kõige pakilisematele valdkondadele ja loodetavasti meil õnnestub sellega muutus kaasa tuua, suur tänu, härra president! tänan, härra Hoier ja nüüd äh, läheme edasi arutelu juurde, sõna saab äh, Euroopa Rahvapartei esimees härra Veeber, palun lugupeetud härra president, komisjoni president, äh, härra Hoier, austatud äh, kolleegid. Äh, Jean-Claude Juncker lubas, meie oma valimiskampaanias lubasime, et me seame kodanikud oma tegevuse keskpunkti ja ma toonitan siinkohal üle härra Junckeri sõnad, et me ei räägi siin millestki abstraktsest, vaid me räägime inimestest Euroopas sellest, kuidas investeeringud saaksid neid äh, aidata. meil on äh, kolm äh, nädalat see investeerimispakett laual olnud. ma tahaksin tänada, et komisjon on siin täiekoosseisuliselt kohal ja näitab oma pühendumust. väga oluline on, et me arutame seda paketti täna siin äh, Euroopa Parlamendi äh, kojas pärast äh, eilset otsust. Euroopa Rahvapartei jaoks on viimastel nädalatel kujunenud välja kesksed teemad, kõigepealt meil tuleb mobiliseerida erakapitali, see on parem kui uute laenude võtmine see põhimõte on olnud meie tegevuse aluseks viimastel nädalatel, viimastel kuudel. meil tuleb paremini kulutada eh, seda raha, mis meil on, see peab olema meile suuniseks. Euroopa Investeerimispangal on kogemusi erakapitali kaasamisel ja see kogemus on meile suureks abiks. härra Hoier, te teate, et eh, selle meetodi kasutamisel tegite tekivad mõned küsimused. me peame vaatama, mis toimib, mis mitte ja kindlasti ei soovi me erakapitali äh, suunata väga investeerimiskindlatesse valdkondadesse, vaid äh, kaasata uusi valdkondi. loomulikult äh, projektidega peavad tegelema eksperdid, selles osas on Rahvapartei nõus, aga kriteeriumid ja raamtingimused peame me poliitiliselt paika panema. nõukogu aadressil tahaksime veel öelda, et äh, erakapitali mobiliseerimise äh, idee õnnestumiseks peaks nõukogu lõpetama eelarve läbirääkimiste blokeerimise, meil on vaja järgmiseks aastaks stabiilset eelarvet, et äh, seda plaani oleks võimalik äh, teostada. Need on need punktid, mille osas meil tuleb veel tegutseda. teine oluline teema Rahvapartei äh, jaoks, austatud kolleegid, daamid ja härrad, seisneb selles, et raha ainuüksi ei lahenda probleeme ja seda ütles välja ka Jean-Claude Juncker kolleegid, investorid äh, tulevad Euroopasse tagasi. kui vaadata investeerimismäärasid Euroopas, äh, praegu siis me näeme, et investeeritakse Portugali, Iirimaale, me käisime eelmisel nädalal äh, Rahvapartei fraktsiooniga Lätis ja ka seal investeeritakse täna ja miks? sellepärast, et viimastel aastatel on seal riikides läbi viidud struktuurireformid, seal oli julgust äh, kohanduda globaliseerumisega ja muutuda ühiskonnana. meil on vaja julgust läbi viia struktuurireformid. kui me Euroopas äh, räägime siin äh, pankade omakapitalist, äh, konkurentsivõimest, siseturust, ja teatud valdkondades meil äh, seda ei ole, äh, näiteks digitaalset siseturgu ei ole, seal meil ei investeerita. Need on need ülesanded, millega me peame tegelema Euroopa tasandil äh, ja liikmesriikide tasandil ja kui Itaalias kestavad kohtumenetlused nii kaua, kui nad kestavad, siis ei ole ime, et sinna ei investeerita ja kui Prantsusmaal on teatud seadusandlus, näiteks tööõigus nii karm kui see on äh, ja mitte paindlik, siis ei tasu imestada, et seal ei investeerita. rahvapartei jaoks on oluline äh, kolmandana ka see äh, teema, et eelarved oleksid stabiilsed. niimoodi me saame ainult majanduskasvu luua, kui turud ei usalda riike, kui eelarved on tasakaalust väljas, siis ei tule ka investeeringuid ja ei tule ka majanduskasvu. Äh, Jean-Claude Juncker äh, tegi täna veenva ettepaneku ja nüüd kriitikud, äh, kes juba võtavad hoogu oma sõnavõtuks, nendelt ma paluksin konstruktiivset kriitikat. tihtipeale on olukord meil selline, et kui keegi käib välja idee ja räägib sellest, siis äh, kritiseeritakse kohe seda ideed, tuuakse välja probleemid, aga ei äh, öelda, kuidas oleks võimalik seda ideed äh, paremaks äh, muuta. nii et ma paluksin konstruktiivset kriitikat, ma paluksin optimistlikku lähenemist, mida meil on siin vaja. ja kolleegid, nõukogu aadressil tahaksin veel täiendavalt öelda, et kui nüüd valmitas, valmistatakse ette detsembri ülemkogu ja tõusetuvad küsimused, et kõike on liiga vähe, tehakse liiga vähe, siis ma paluksin äh, arvestada sellega, et äh, Euroopa peab oma lubadustest kinni, äh, kolmsada viisteist miljardit on teostatav, kui äh, liikmesriigid nõuavad enamat, siis nad on täiesti selles olukorras, et nad võivad sinna ka rohkem raha eraldada rahvapartei toetab äh, Jean-Claude Junckeri ja Euroopa Komisjoni ettepanekut, me soovime, et Euroopa Liit äh, teeks selle uue stardi ja täna on meil selleks hea ja õige päev, aitäh! sotsialistide ja demokraatide nimel saab sõna fraktsiooni esimees härra Pitella, palun. aitäh, president! viis aastat tagasi oli komisjoni mantra stabiilsus ja kasinus. Teie, president Juncker, valisite parlamendi ja me täname teid selle eest. selleks, et esitleda investeeringute kava. see näitab, et ajad on muutunud ma ütlen seda ettevõtetele, kodanikele, investoritele ja kommentaatoritele, et peale tehniliste aspektide täheldame ka faasimuutust. viis aastat tagasi oli meil üks pealkiri, nüüd on meil teine pealkiri, investeeringud, majanduskasv ja tööhõive. ma tegin seda juba ennetavalt, tuginedes teie lubadustele, väga hea. meie, sotsialistid ja demokraadid, toetame teid komisjoni ja te, seda teid, eh, komisjoni presidenti selles ettevõtmises, ma ütlen seda uhkusega. see muutus, mis algab täna, on meie poliitilise lahingu vili paljud eh, asjad selles plaanis veenevad meid, eriti just meetod ja nüüd on lõpp tehtud valitsustevahelistele kokkulepetele, mis toimuvad suletud uste taga. seekord kaasatakse parlamenti täiel määral ja see on tee, kust ei saa enam tagasi pöörata. me loome siin uusi investeeringuid, meie nõuame seda juba mitu kuud ja me nõuame ka investeerimispanga aktiivset rolli, mis nüüd on ette nähtud tegemist on riskantse teega, see nõuab äh, tugevat avalikku rahastust. meid ei huvita äh, reitinguagentuuride hinnangud, meid huvitab kodanike elu ja me hindame äh, investeeringute väärtust selle järgi, kui palju lüüakse nende läbi töökohti. me kirjutasime oma kava ettepanekus meie soovitustes president Junckerile, et me tahame investeeringuid, millest oleks kasu, need ei pea olema lihtsad investeeringud. lugupeetud president, ma ütlen südamest, ma usun, et te olete valinud õige tee, kuid väga palju on vaja veel ära teha, meil on vaja selgeid prioriteete, kodanikud peavad teadma, kuhu läheb nende raha ja meie jaoks on prioriteet üleminek energia valdkonnas äh, äh, taastuvenergia allikatele. meil on vaja seda oma ühiskonna jaoks ning me ei saa äh, hakata oma huvidele huvi oma huvidest lähtuma, vaid meil on vaja tõeliselt jätkusuutlikut arengualust. see on meie missioon. Euroopa missioon ei ole mitte ainult olla Cassandra või ennustada tulevikku, vaid me tahame tõelisi muutusi. ma loodan, et me ei kuluta ühtegi sekundit, meil on kiiresti vaja investeeringute jaoks vahendeid. me meil on vaja olulist kapitalibaasi, kuid kakskümmend miljardit esialgset kapitali on hea lähtepunkt. me peame kaasama ja julgustama liikmesriike, et nad panustaksid sellesse kavasse ja väga oluline on see, mida te ütlesite väga selgelt, et liikmesriikide panus ei öö, ähm, ei mõjuta stabiilsus- ja kasvupakti ja see on väga oluline see on see stabiilsus, mida meil on vaja, see on ajalooline muutus, sellepärast et see muudab selle pakti rangust, me ei taha, kolleeg Weber, reegleid muuta, me tahame neid reegleid muuta paindlikuks, sest meie ülesanne poliitikutena on arukalt reegleid rakendada, muidu öö, öö, oleme lihtsalt äh, raamatupidajad, aga meid valiti siia poliitikutena, mitte raamatupidajatena. meil on vaja paindlikkust, paindlikkuse osas ei saa jätkata ainult äh, ähmaste sõnadega, meil on selgeid sõnu vaja ja meie jaoks on vaja väga selgelt seda, et äh, avalikust rahastusest toetatakse ähm, investeeringuid ja seda ei võetaks stabiilsuse kasvupaktis arvesse ma ei tea, kas tegemist on viimase võimalusega, kuid ma tean, et äh, meil on vaja riskeerida selle asemel, et pärast kahetseda, et me ei kasutanud võimalust ära. meie toetame investeeringute kava ja me rikastame seda omapoolsete ettepanekutega ning nagu te juba teatasite, siis me nõuame selle kava pikendamist veel kolmeks aastaks. meil on vaja võrdset äh, kohtlemist. Äh, te rääkisite siin Madridi ja Thessaloniki lastest, äh, kuid neil on vaja kvaliteetset haridust, sest meie haiglad peavad olema esirinnas, aga siin ei piisa mõõdukusest, vaid on vaja kvaliteedihüpet, on vaja julgust ja visiooni. aitäh! suur tänu ja sõna saab ECR fraktsiooni nimel esimees Erka Mal, palun. aitäh, president Juncker. nagu te teate, meie fraktsioon armastab vaadata tulevikku, mitte minevikku ja ma pean ütlema, et mulle meeldib teie analoogia Ehm, kastekannu kohta, kuidas me saame tagada, et see toob endaga kaasa investeeringuid, et tegemist ei ole mitte investeeringute äravooluga, kuidas me saame tagada, et see ei ole eraniisutussüsteem, mida ei käivitata kunagi, meil on vaja detailseid vastuseid. ma olen rääkinud erainvestoritega minevikus ja ma küsisin, miks nad ei investeeri ja ma olen palju rääkinud ka inve-, institutsioonide investoritega ja nemad ütlesid mulle, et et öö, ähm, valitsuste projektid ei ole reaalsed, äh, nad ei too reaalset kasu. kuidas me saame tagada, et meil on erainvestorite jaoks atraktiivsed projektid? Äh, riskikapitalistid ei investeeri, sest äh, Euroopa Liidu õigusloome ei tee Euroopat atraktiivseks. kuidas me selle probleemiga tegeleme? kuidas öö, ähm, vastata Saksa tööstuse esindajale, kes küsis minu käest, miks Eurotsoonis on palju parem investeerida kui mitte äh, Eurotsoonis ei, ei, ta ütles vastupidist, kui oleks ainult niimoodi, et Eurotsoonis oleks parem investeerida kui sellest väljaspool, kuid nagu me teame, see ei ole niimoodi. kas euro on siin vastuseks, kuid et äh, selle paketi võtmeks on investeeringute vabastamine, kuidas äh, tagada, et me ei räägi ainult rahast, kuidas tagada, et meil on reformid, nagu Manfred, Manfred Weber ütles, kuidas me saame tagada, et äh, need investeeringud tulema hakkavad. ma toon teile ühe näite, paar aastat tagasi rääkisin ühe Briti ettevõttega, kes soovis investeerida Brindi siis Itaalias, nad veetsid üle üheteistkümne aasta püüdes e-, energiasektorisse investeerida, kuid pärast üht-teist aastat läksid nad Itaaliast minema bürokraatia frustratsiooni tõttu. kuidas me tagame, et selline bürokraatia ei takista investeeringuid ja infrastruktuuri? ja veel üks äh, näide, Castioni äh, lennujaam, seal on miljoneid eurosid avalikku raha investeeritud, kuid äh, see ei ole veel endiselt avatud. me teame, et tegemist on projektidega, mis on lihtsalt tuulde visatud kuidas me tagame, et maksumaksjad ei riski, kuidas me tagame olukorra, et äh, investorid äh, võidaksid ilma selleta, et äh, kodanikud kaotavad, kuidas me neid projekte saame tõhusaks muuta? palun, härra Juncker, räägime, käige me, meile detailselt nendest investeeringutest erainvestorid praegu ei investeeri veel, aga kui, kui te meile selgitate, miks, siis võib-olla saame hakata teie projekti ka toetama, aitäh. suur tänu ja ALDE fraktsiooni nimel saab sõna esimees härra Verhofstadt. härra Kamal, Berliini äh, lennujaam ei ole ka veel avatud, aga see on hoopis teine teema. see on sama teema, aga olgu. väga hea on, et meil on see ettepanek täna ja teie kava on alustada esimesel juunil kahe tuhande viieteistkümnendal aastal see on vähemalt idee siis äh, saab rahastamisega alustada ja väga hea on, et me ei räägi enam miljonitest, sest viis aastat järjest oleme rääkinud majanduskasvust ja rääkinud miljonitest ja projektivõlakirjadest, nüüd oleme õigel teel, kui me räägime tõelistest äh, invest-, tõelisest investeeringulõhest Euroopas, see on seitsesada miljardit, kriisi algusest peale on investeeringud langenud neliteist protsenti protsenti äh, USA-s, aga olid need stabiilsed kogu selle perioodi jooksul, nii et tegemist on väga tõsise küsimusega. meil on äh, kolm punkti kui, äh, mille järgi see plaan peaks töötama. kõigepealt see investeeringute kava, härra Juncker, ei saa olla eraldiseisev. kui te kavatsete hakata õigusakte sisse viima, siis see ei pea puudutama mitte ainult seda teemat, vaid ka täiendavaid teemasid, kõigepealt struktuurireformid liikmesriikides, sellest on palju räägitud, härra Weber on toonud ka siin terve rea näiteid, tööturg, pensioniturg ja minu jaoks te võite räägida isegi, rääkida isegi tingimuslikkusest, sellepärast et olgem ausad, mis on meie eesmärk, me soovime investeerida tervet rida projekte riikides, kuid kuidas me saame seda teha, kui need riigid ei vii läbi struktuurireforme, sellepärast minu jaoks on mõistlik siin alustada tingimuslikkusega järgmisel aastal struktuurireformide osas ja teiseks, ma arvan, et sellel programmil peab olema ka teine osa, mis on turgude avamine, nende liberaliseerimine ja ühendamine, digitaalturg, siin on terve rida näiteid. me, tundub täiesti loog-, ebaloogiline et me soovime ühendada Prantsusmaa ja äh, Hispaania energiaturgu, kui samas äh, Prantsusmaa seadusandlus keelab äh, energiat äh, importi Hispaaniast. kuidas meil saab olla digitaalne ühtne turg, kui meil on kakskümmend kaheksa järelvaatajat? kõigepealt teeme ühtse järelvaatamismehhanismi ja siis saab olla digitaalne ühtne turg ka produktiivne. kolmas näide, kapitaliturud, kui meil äh, Äh, härra Hill on ka siin, kui meil ei ole endiselt kapitaliturgude ühendamist, siis teie varasid äh, Suurbritannias ei saa kasutada selleks, et äh, teha investeeringuid Itaalias. sellepärast ei ole meil vaja ainult mitte investeeringute kava, meid veel on samal ajal vaja ka ähm, õigusloomet, mis ühendab neid turge, muidu kaotame raha suures plaanis. ja kolmas punkt puudutab äh, fondi funktsioneerimist. olgem ausad, siin ei ole võimalust äh, avalikest äh, allikatest seda rahastada, meil ei ole mingisugust avalikku raha, meil on ainult avalikud võlad, sellepärast peame kasutama garantiiskeemi. garantiiskeem tähendab, et meil ei ole selle jaoks vaja kapitali, võime luua võimendust ja kõige olulisem on minna äh, nõukogu jutule. Euroopa Investeerimispank on teie pool, kuid nõukogu peab samuti seda projekti toetama, kakskümmend kaheksa liikmesriiki peavad seda toetama. kui kakskümmend kaheksa liikmesriiki toetavad garantiiskeemi, siis on meil palju kõrgemataselisem äh, garantiiskeem kui praegused kakskümmend miljardit ja ma palun teil esitada esitada Itaalia eesistujale see küsimus järgmisel ülemkogul detsembris, kas äh, mitte iga liikmesriigi kohustus ei ole osaleda selles garantiiskeemis selleks, et äh, käivitada investeeringud Euroopas, see peab olema sõnum Itaalia eesistujale ja miks äh, mitte teha maksusoodustusi, kõik liikmesriigid saavad väga edukalt siis aidata kaasa liikmesriigid võiksid äh, omalt poolt seda fondi väga põhjalikult toetada, paljud on huvitatud selles äh, fondis osalemisest kui see fond, kuid see fondil oleks äh, tootlus kahe protsendi ulatuses, äh, ilma et liikmesriike maksustatakse, siis äh, oleks see väga edukas ja lõpuks ärgem lihtsalt täitkem liikmesriikide soove. Euroopa Komisjon peab tegema valikud nii, et Euroopa Investeerimispank oleks projekti kaasatud et tegemist oleks äh, tõeliste vendadega mitte kuritegevuses, vaid äh, investeerimises. suur tänu, ühendatud vasakpoolsete nimel saab sõna härra Papadimulis, palun. härra Juncker, kahjuks see kuulus kolmesaja miljardine pakett, mida te meile lubasite viieteistkümnendal juulil, on täiesti tühi see on lihtsalt äh, tilk vett meres. mida te meile lubasite? viisteist miljardit Euroopa Liidu eelarvest, vabandust, kuusteist miljardit ja viis miljardit Euroopa Investeerimispangalt. ühtegi uue raha eurot ma siin ei näe ja te lubasite ka finantsvõimendust kuid ükski majandusteadlane maailmas ei usu, et selles majanduse stagneerumise perioodis, kus meid ähvardab surutis, oleks võimalik ühest viieteistkümneni saavutada finantsvõimendust. isegi majandusministrid, kes teid toetavad, ja kes ütlevad, elagu Junckeri pakett, ütlevad, et on vaja uut raha, uut kapitali. ning äh, maailma majanduse ajalugu näitab meile, et stagnatsiooni või surutise perioodil, kui ei ole suurt avaliku rahastamise võimalust, ei ole võimalik ka saavutada majanduskasvu härra Versovstat ütles seda, meil on majandussurutis, mis on väga laialdane kuid USA-s on olukord teistsugune. seal on laenuraha, seal on investeeringuid, sellepärast et pangad on keskendunud majanduskasvule. Teie ei ole siin midagi muutnud, te tegite ettepaneku kasutada äh, ESM-ist viit miljardit, kuid Saksamaa pani sellele veto peale. kas te rääkisite meile sellest ettepanekust? Te rääkisite minu riigist, Thessalonikist. Teie koos Troikaga tekitasite selle viieteistprotsendilise majandussurutise ja viiekümneprotsendilise tööpuuduse noorte hulgas. Teie te ei ole midagi muutnud, tegemist on maailmaga, mida valitseb Saksamaa ja kus on karmid kasinusmeetmed järgmisena saab sõna Roheliste fraktsiooni nimel härra Lamberts. härra president, härra Juncker, ma avaldan teile austust, et te iga kuu siin kohal käite ja äh, tutvustate meile midagi, mis hakkab juba vaikselt välja nägema nagu investeerimispakett, nii et jah, te olete oma sõna pidanud nüüd te olete öelnud, et Euroopa Liidus on puudu investeeringutest, mis aga on investeeringud? meie arvates ei ole need need investeeringud, mida tehakse paariks päevaks, tunniks, isegi mikrosekundiks, kes lihtsalt mängivad rahaga ja keda ju ka nimes-, nimetatakse investoriteks ja meie arvates ei ole investeeringud ka need, mida tehakse selleks, et toita kinnisvara mulle või muud sarnast. meie arvates ei ole investeeringud ka need, mida näiteks kasutatakse miljardite kaupa selleks, et Flamanvillis ehitada tuumaelektrijaam või ehitada lennujaamu, kus keegi ei lenda, või siis selleks, et lõppkokkuvõttes rahuldada justkui mingisuguseid tehnoloogilisi või poliitilisi ambitsioone, kui tegelikult on täiesti sisutühjade projektidega. investeeringud peavad olema kasulikud, konkreetsed investe-, investeeringud inimkapitali, ehk siis nagu paavst Franciscus eile ütles, põhimõtteliselt peame me investeerima inimväärikusse meil on vaja tegeleda haridusega, väljaõppega, sotsiaalse ühtekuuluvusega, sellised on need eesmärgid, mille poole peaksid püüdlema ka investeeringud. nüüd väga raske on aga nagu uskuda seda, et kahekümne ühe miljardi ümberjagamine äh, mujale, mis on nüüd juba olemas, suudaks finantsvõimenduse tulemusena nüüd kokku kuskilt leida kolmsada viisteist miljardit, jah, ma saan äh, aru küll, mida ütles investeerimispanga direktor, aga samal ajal finantsvõimendus äh, korda viisteist on meie arvates väheusutav. ühtlasi nüüd, kui hakata siit äh, võtma teadusuuringutest raha ära ühe fondi kaudu ja panna teise fondi kaudu tagasi, see on lihtsalt nii, et nagu ühelt võtame, teisele anname avalik sektor tegelikult kannatab kõige rohkem nende äh, investeeringute kaotamise all, samal ajal kasu saab aga erasektor, nii et kas see üleüldse on siis äh, loogiline? nii et jah, see pakett on loomulikult äh, väga tore initsiatiiv ja kui me suudame seda konstruktiivselt ka täiendada, Manfred, loomulikult rohelised on tahtnud alati ka sellesse töösse panustada nii et meie arvates tuleks seda kava aga täiendada. Invest-, invest-, investorid otsustavad alati võrdluste tulemusena. nii et kui nad nüüd tahavad minna pigem kasiinosse, kus kergesti raha teenida ja seda pealegi veel riigi tagatisel, siis seda nad ka teevad, selle asemel, et reaalmajandusse investeerida, nii et nüüd selle vastu on natukene ära tehtud, aga samal ajal, kui triljon läheb Äh, on investeeritud Euroopa Keskpanga poolt ja sellest on tegelikult vaid viiskümmend läinud reaalmajandusse ja kõik ülejäänud lihtsalt otse sinna kasiinosse, siis see päris täpselt ju ikkagi ei tööta. nüüd teiselt poolt äh, maksu maksudest kõrvalehoidmine, nüüd see kakskümmend üks miljardit, see on tegelikult vaid maksudest kõrvalehoidmise tulemus mõningate hargmaiste ettevõtete poolt, samal ajal kui VKE-dele on see ju samal ajal tohutu summa, nii et me peaksime vaatama ringi ka oma maksusüsteemi, samal ajal me subsideerime endiselt kümnete miljarditega fossiilkütuste tootmist Euroopa Liidus, need, ähm, see riigiabi tuleks ümber suunata just nimelt kasulikesse investeeringutesse, tagada ka Ehm, energiaalane üleminek taastuvenergiatele, nii et äh, kui ja pealegi siis äh, makstakse võib-olla igapäevaselt siin veel miljard Putinile ning äh, Araabia riikidele. E järgmisena saab sõna härra O'Flynn, palun. jah ilmselt äh, paljud saavad kasu äh, võimendusest Londoni City's, aga see ei puutu Euroopa Komisjoni. Teil ei ole neid äh, sadu miljardeid. OECD on nüüd tunnistanud, et Euroopa Liidul on stagnatsioonitendentsid ja härra Juncker, teie siin tegelete illusioonidega, aga tõsiasi on selles, et meie sõiduk nii-öelda jookseb äh, rajalt välja. Äh, me võiks lausa nimetada ennast sidruniks, mis äh, lömastub. Ühendkuningriigis meil arvatavasti on õnnestunud päästa miljoneid töökohti tänu naelale, samas Euroopa liidus, kus on euro, on kaotatud miljoneid nagu töökohti, nagu näiteks Kreekas. meil tuleb äh, panustada teadusuuringutele, arengutegevusele, äh, haridusele aga kui nüüd äh, Lõuna-Euroopa jätkab äh, sama intressimääradega samas olukorras, äh, siis seal ei muutu mitte midagi. meeletu tööpuudus seal, eriti noorte hulgas, on häbiväärne ja seal ei paista mitte mingisugust valgust. Euroopa Liit ei ole seal headuse jõud, vastupidi, euro on toonud seal kaasa hävingut ja need äh, kakskümmend miljonit või kas kolmsada miljonit seal mitte midagi ei äh, muuda. Äh, siin on mingid imperialistlikud ambitsioonid nüüd levimas meie äh, kontinendil ja see ei too endaga midagi äh, head kaasa ja nüüd lähenedes jõuludele, võrdlen siin seda paketti ähm, Euroopa Liidu ähm, kalkuni praegu, tänan. Jetzt der fraktionslose Abgeordnete Annemanns järgmisena fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel härra Annemans. jah, ma usun, et äh, ma ei äh, liialda, kui ma ütlen, et see pakett on farss. siin on tegemist äh, igasuguste asjade ühte patta viskamisega, peale on pandud uus silt ainult asjale, kogu see pakett on täiesti kasutu ja seda varjutatakse võimenduse mantli alla kakskümmend kaheksa liikmesriiki, kolmsada viisteist miljardit eurot, see on mingi hookus-pookus, abrakadabra. ja, ja nüüd äh, võlutakse see raha Juncker, kas te teate ka, mis on teie suurim probleem? nimelt äh, see, et te peate selle skandaali käigus äh, nüüd äh, iga küünega oma istest, oma kohast kinni hoidma. ja nii olulistes äh, küsimustes ei ole te avatud, teil on ääretult suur probleem, kõige suurem probleem seisneb selles, et te olete kaotanud usaldusväärsuse ja meid juhib keegi, keda me ei saa usaldada ega keda me ei saa uskuda ja nüüd äh, nõukogu nimel minister Paduan, palun. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, härra komisjoni president. president Junckeri algatus on väga õigeaegne. me ei saa salata, et Euroopa Liidus majanduskasv ei ole rahuldust pakkuv meil on prognoosid majanduskasvu kohta, mis näevad ette langust, meil on tõsine risk, et liigume stagnatsiooni suunas, samas kui inflatsioon on liiga madal liiga pikka aega. meil on vaja positiivset šokki selleks, et liikuda majanduskasvu teele ja tõrjuda eemale stagnatsioonirisk, see on vajalik kogu Euroopas. Itaalia eesistuja seadis majanduskasvu ja tööhõive oma programmi keskmesse ning tõime välja kolm äh, sammast, suurem integratsioon, äh, tugi investeeringutele, struktuurireformi. meil on vaja alustada uue majanduskasvu teel, investeeringud toetavad nõudlust lühikese perioodi jooksul ning nagu paljud tuletasid meelde, siis paljude aastate jooksul on investeeringute langus olnud üldine ja dramaatiline. meil on vaja seda tendentsi ümber pöörata. struktuurireformid on vajalikud nii riiklikul tasandil kõikides riikides kui ka Euroopa tasandil. reformid parandavad ärikeskkonda ning toovad kasumit. me ei tohi unustada, et reformid mida viiakse läbi riikides, toovad endaga kaasa positiivse mõju teistele riikidele ning suurema Euroopa integratsiooni, kuid reform on väga Euroopa tasandil. meil piisab ainult sellest, kui meenutame pangaliitu ning äh, automaatset teabevahetust maksudest kõrvalehoidmise osas. reformid muudavad reegleid, käitumist ja seega ka ressursse reformid ja integratsioon loovad investeeringuid ja rahastamine loob investeeringutele võimaluse. dilemma, millest siin räägitakse, kas meil on vaja rohkem vahendeid või rohkem projekte, on tegelikult vale dilemma, meil on vaja mõlemaid. kui pro-, kasumlikud projektid äh, suurendavad vahendeid, siis toimub see ka vastupidisel suunal investeeringute äh, rakkerühm, mis on osa investeerimispangast äh, ja kuhu on kaasatud ka komisjoni liikmesriigid, näeb ette erinevaid finantsprojekte tegemist, on mudeliga, mida saaks järgida ka tulevikus. programm, mida äh, komisjoni president esitles, on määrava tähtsusega selleks, et tuua endaga kaasa majanduskasvu ning luua projekte, mis on ähm, mis hõlmab poliitilist ja majandusvaldkonda. ECOFIN kavatseb sellesse panustada juba järgmisel kohtumisel, mis toimub paari päeva pärast. ja tuletasime siin juba meelde, et väga oluline on, et nii era- kui ka avaliku sektori investeeringud oleksid hõlmatud ja meil on vaja äh, erainvesteeringute puhul finantsvõimendust ning vähendada riske, kuid me ei tohi unustada, et avalikud avalikud investeeringud mõjutavad otseselt erainvesteeringuid, eriti just eh, nõrga nõudluse kontekstis, nagu meil praegu on. nõrga nõudluse kontekstis on ettevõtete perspektiiv vähenenud ja nendega koos nõrgeneb ka investeeringute hoog ja meil on seega vaja avalikku kohaliku äh, tasandi samme koos erainvesteeringutega. selleks, et lihtsustada erainvesteeringuid, on meil vaja, kordan üle, reforme selleks, et parandada äri, ärikeskkonda ning tagada ka uusi rahastusvahendeid. mina näen seda perspektiivi seotuna e, kapitaliturgude liidu ideega koos meil on vaja arendada sarnaselt Pangaliidule ka muid rahastusvahendeid, mis tugevdaksid juba olemasolevaid. kõik see on väga äh,, siin on väga oluline Euroopa Investeerimispank koos riiklike investeerimisprojektidega, mida tuleb tugevdada läbi keeruka võrgustiku, mille eesmärgiks ei ole mitte ainult ressursse suurendada, vaid ka selleks, et väljend, valida välja projektid, mis kõige rohkem investeeringuid väärivad. meil on vaja strateegilist pikaajalist investeerimist ja majandus ja energiasektorid on siin väga olulised, kuid samas me ei tohi unustada, et investeeringute lange Euroopas tõrjub Euroopast välja tehnoloogia innovatsiooni ja seega vähendab ka majanduskasvu pikas perspektiivis. ma tahaksin kokku võtta oma ettekande, et äh, mõttega, et kõike on vaja teha väga kiiresti, Euroopa kodanik ootused on üha suuremad, kuid risk, et nad pettuvad, on veelgi suurem. projekt, mille käivitame täna on oluline, see nõuab pisut aega selleks, et see lõpule viidaks, kuid me oleme juba võimelised astuma konkreetseid samme, me võime valida välja projekte, suunata olemasolevaid ressursse nendesse projektidesse ja nii saame anda sõnumi sellest, et me suurendame usaldusväärsust nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil, nii et niimoodi saame ümber pöörata erainvesteeringute languse tendentsi. majanduskasvu prognoos, mis näeb ette majanduse langust, vähendab kodanike niigi vähest usaldust Euroopa vastu. ma olen kindel, et see algatus, mida siin täna esitletakse komisjoni poolt, on ainult esimene samm väga olulisel teel äh, poliitilise ja majandusmuutuse suunas ning tänu sellele saame luua majanduskasvu ja töökohti, aitäh! suur tänu, härra Paduan! lõpetuseks äh, saab sõna Euroopa Komisjoni asepresident härra Katainen, palun. Mr President, honorable members, I want to thank already now for you all for.... lugupeetud parlamendisaadikud, äh, ma tänan teid äh, kõiki teie sõnavõttude eest. me peame keskenduma koostööle, et see plaan teostada. täna Junckeri komisjon täidab esimest lubadust, mille me tegime, kui meid ametisse nimetati. me jõustame investeerimisplaani, mis muudab seda, kuidas avaliku sektori raha kasutatakse investeerimisel. likviidsust on äh, vähe, invest-, intressimäärad on madalad ja samas äh, on nõudlus äh, usaldusväärsete investeerimisprojektide järele ja ei investeerita. siin on suur ebatasakaal. ebakindlus ja riski vältimine takistavad investeerimist. avalik sektor võib mängida suuremat rolli nii nõudluse kui pakkumise osas me peame tagama pikaajalise investeeringu projektidele, mis äh, on energiavaldkonnas, digitaalvaldkonnas ja teadus- ja arendustegevuse valdkonnas Euroopa jaoks olulised. Euroopa peab olema ühtne ja innovaatiline saadikud, meil õnnestub ainult eh, siis edasi liikuda, kui meil on teie koja tugev poliitiline toetus ja me loodame sellele toetusele. siis me saame olla ambitsioonikad ja saata ka tugeva sõnumi kodanikele, et nende häält on kuulda võetud. ma tean, et äh, keskendutakse täna siin äh, lisa finantsvõimekusele, see on äh, minu arvates küll oluline, aga mitte piisav, nagu ma ütlesin ka oma kuulamisel, siis ma ei taha lihtsalt numbreid panna paberile või raha lauale. seetõttu me soovime investeerimisreformi Euroopa tasandil. me tahame tagada, et reaalsed investeeringud puudutaksid reaalmajandust ja tooksid kaasa tõelisi uusi võimalusi Euroopas. Euroopa investeerimisplaan on kolmnurk. esiteks, me tagame, et äh, iga investeeritud euro maksimeerib äh, oma mõju reaalmajanduses me äh, käivitame koos Euroopa Investeerimispangaga äh, strateegiliste investeeringute äh, fondi. kakskümmend üks miljardit eurot on see kogumaht. ja selle fondi investeerimis ehk laenamismateriaal majanduses saab olema kuni kuus miljard, kuuskümmend miljardit eurot. ma tahaksin siinkohal toonitada, et äh, siin on tegemist kõrge riskitasemega investeeringutega, mis täiendavad äh, Euroopa Investeerimispanga laenutegevust. selle abil on meil võimalik rahastada ka pikaajalisi investeerimisprojekte ja eriti toetada ka VKE-sid. see on äh, fond, mida toetab siis Euroopa Liit, mis äh, tagab äh, kindlust avaliku ja erasektori investoritele. suunates äh, raha reaalmajandusse saab sellest midagi enamat kui kolmsada miljardit eurot me lähtume oma töös senistest Euroopa Liidu ja Euroopa Investeerimispanga kogemustest. Need finantsinstrumendid ei ole eesmärgid iseenesest ja need, kes ütlevad, et tegemist ei ole reaalse rahaga, nendele ma ütleksin, et see on jama. Need kuuskümmend miljardit äh, on äh, nagu magnetiks, mis toovad kaasa veelgi rohkem investeeringuid, majanduskasvu ja töökohti. me soovime jätkusuutlikku mõju saavutada. järgmiseks sammuks äh, on nüüd äh, liikmesriikidel anda oma panus, eraldada kapitali sellesse fondi ja liikmesriikide panus äh, saab äh, olema ülimalt vajalik. praegusel hetkel on äh, olukord selline et, et üheksakümmend kaks protsenti struktuurifondide rahadest on kaasrahastamisega seotud, aga meil on äh, siiski vähe kontrolli nende rahade investeerimise mõjude üle ja see peab muutuma. kui me jätkame traditsiooniliste laenudega, traditsioonilise tegevusega, siis see ei viiks meid äh, niivõrd äh, siile, kuivõrd uute võimaluste valimine, mille teed me oleme nüüd näinud me tahame muuta seda viisi, kuidas avaliku sektori raha kasutatakse ja teises äh, sambas me soovime tagada, et see raha jõuaks tõesti reaalmajandusse koos Euroopa Investeerimispangaga. me loome investeeringute voo ja me tahame tagada projektidele ka tehnilist tuge ja panustada innovatiivsetele finantsvahenditele investorid just seda äh, küsivadki. raha on olemas, aga investoritel on vaja hästi struktureeritud kõrge tasemega äh, projekte, mille kohta oleks ka piisavalt läbipaistvat infot äh, Euroopa Komisjoni liikmesriikide ja EIB rakkerühm hindab praegu umbes tuhandet projekti. me tahame anda Euroopa märgise kõige tugevamatele projektidele, meil on vaja äh, tugevaid investeeringuid äh, tuleviku huvides ja seetõttu me pakumegi välja selle investeerimiskombinatsiooni pikaajalised äh, investeeringud, kõrgema riskitasemega investeeringud, niimoodi on meil võimalik panustada jätkusuutlikkusele pikas perspektiivis. kolmandaks, me soovime kõrvaldada erasektori investeeringute teel olevad äh, tõkked, meil on vaja paremat äh, seadusandlust, liikmesriigid äh, peaksid uuendama Euroopat struktuurireformidega, et tõsta konkurentsivõimet ja seeläbi luua uusi töökohti. me soovime energiakapitali äh, teenuste ja avalike hangete siseturgu. meil tuleb äh, kõrvaldada ettevõtete teelt regulatiivsed takistused. paljud ettevõtted loovad digitaalseid äh, tooteid, neil on ühtne turg olemas Ameerika Ühendriikides, aga mitte siin. paljud tahavad investeerida energiasektorisse, aga kui energialiitu ei ole, siis nad ei saa seda teha, sama võib öelda ka toiduainesektori kohta. ühtne turg äh, peab tugevnema ka teenuste ja avalike hangete valdkonnas. ma toetan oma äh, kaasvolinike äh, siseturu lõpuleviimisel transpordi, äh, digitaalsektori, energia valdkonnas ja meil on vaja ka kapitaliturgude liitu. meil on vaja finantssektorit, mis äh, teenib rohkem ettevõtete huvisid, eriti VKE-de äh, huvisid. minu jaoks on ühtne turg selle kolmnurga kolmandaks osaks siis Euroopa Liit peab muutuma jäädavalt, see ei saa toimuda üleöö, aga me saame siiski äh, muutusi jõustada, kui me oleme pühendunud. kõiki neid kolme kolmnurga osa on meil vaja, kõik toetavad teineteist, osad võib-olla ütlevad, et äh, uue investeerimisfondi rahast ei piisa me ei taha suurendada maksumaksjate koormat, oluline on reaalne investeering, mitte see, et suured summad on pangakontol. me kasutame väikest hulka avaliku sektori raha, et äh, ületada see hirmubarjäär. meil on äh, vaja sellest äh, edasi liikuda kui liikmesriigid on endiselt arvamusel, et nendest summadest ei piisa, siis nad võivad teha oma lisapanuse. et investeerimisplaan õnnestuks, peavad äh, liikmesriigid võtma vastu julgeid otsuseid ja Euroopa kes-, äh, Euroopa Investeerimispank peab ka mängima oma rolli. investeerimisplaan ei ole mingi imeravi, millega Euroopa Liidu majandust äh, muuta, aga see on kõik osa meie üldisest plaanist ja kui meil õnnestub äh, oma plaan rakendada, siis me muudame Euroopa Liidu investeerimismaastikku paremaks. nii et äh, asugem koos töö kallale ja muutkem Euroopas investeeringute tegemine paremaks, aitäh! suur tänu, härra Katainen ja käesolevaga on arutelu lõppenud